Okay, so uh, welcome every-. niisiis, tere tulemast kõigile. me oleme jõudnud kaheksanda päevakorrapunktini, milleks on kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Keskpanga aastaaruanne. meil on vedanud selles mõttes, et meil on täna siin Keskpanga asepresident Vitor Constancio, niisiis äh, äh, korraldame oma tööd siis nii nagu tavaliselt, kõigepealt äh, Viktor saab kümneks minutiks sõna, siis äh, viieminutilised küsimuste ja vastuste voorud ja loodetavasti tuleb neid voore päris palju. Äh, suur aitäh, härra Konstantsi, et siia tulite ja teil on sõna. aitäh, lugupeetud saadikud, lugupeetud majandus- ja rahanduskomisjoni liikmed mul on väga suur äh, au olla täna siin, et tutvustada teile Euroopa Keskpanga aastaaruannet. Euroopa Keskpank on alati rõhutanud, et panga sõltumatusega peab kaasas käima äh, väga kõrge aruandekohustuslikkus ning aastaaruanne on üks keskseid dokumente, äh, mille läbi me seda kohustust täidame. kõigepealt annaksin teile lühikese ülevaate majanduses ja rahanduses toimunud arengutest ning seejärel kõnelen tulevastest institutsionaalsetest reformidest, mis on vägagi asjakohased selleks, et stimuleerida täiendavat majanduskasvu ning äh, räägin ka edusammudest äh, pangaliidu äh, projekti ellurakendamisel niisiis, möödunud aastal äh, olime me silmitsi väga keeruliste oludega euroalas. riigivõlakriis äh, hoidis äh, finantsturud suure surve all. see usalduse kriis on loomulikult negatiivselt mõjutanud ka majanduskasvu ja tööhõivet ning pärast kahte aastat majanduskasvu SKT langes null koma kuus protsenti möödunud aastal ja nagu te teate, Äh, prognoosid selleks aastaks näitavad, et äh, see äh, majanduskasvu vähenemine jätkub. ning laenude dünaamika on olnud ka suhteliselt tagasihoidlik selle tulemusena ning kasv on olnud tagasihoidlik kolm protsenti möödunud aastal ja nüüd on see siis kuskil kolm koma üks protsenti, aga see ei ole kuidagi seotud laenuraha loomisega, see on olnud väga äh, Äh, tagasihoidlik ning erasektoritele äh, on äh, laene antud miinus null koma kahe protsendi ja miinus, miinus null koma kolme protsendi ulatuses ning inflatsioon äh, kasvas natuke üle kahe protsendi, see oli osaliselt tingitud äh, nendest äh, šokkidest, mis majandust tabasid ning nagu te teate, sellest ajast saadik on inflatsioon, on inflatsioon vähenenud üsna kiiresti ja on praegu kuskil üks koma seitse protsenti Äh, panga nõukogu on äh, äh, endiselt pühendunud hinnastabiilsuse säilitamisele, pikaajalised inflatsiooniprognoosid on üsna kindlad, kooskõlas hinnastabiilsusega ning möödunud aasta jooksul on rakendatud otsustavaid meetmeid toetamaks nende madalate intressimäärade mõju üleviimist ka reaalmajandusele me oleme ära hoidnud äh, siis äh, surutise pankadevahelisel laenuturul ning äh, oleme vältinud siis krediidivahelise, vahendite nappust, mis oleks mõjutanud väga negatiivselt majandust ning möödunud aasta keskpaigas oli mure selle pärast, kas euro suudab üleüldse ellu jääda Ähm, nüüd äh, on, äh, oleme me paika pannud siis mehhanismid, mis võimaldavad keskpangal äh, tulla välja uue algatusega, milleks on siis rahapoliitilised otsetehingud ning ja seega me oleme suutnud igasugused the uh, effect in financial market. niisiis, äh, kõigi nende meetmete mõju rahaturgudele on olnud väga positiivne. Äh, alates kahe tuhande kümnendast aastast äh, on terve rida valitsusi pidanud alustama eelarve konsolideerimist ning tulemuseks on see, et äh, valitsussektori võlg on oluliselt vähenenud ning euroalas tervikuna on äh, siis äh, see SKT ja valitsussektori võla suhe olnud kolm protsenti väiksem kui aastal kaks tuhat üheksa. eelarve korrigeerimine on toimunud eriti jõuliselt nendes riikides, mis on turusurve all, näiteks Kreekas äh, Äh, on äh, eelarve tasakaal paranenud peaaegu neljateistkümne protsendi võrra SKT-st ajavahemikus kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kaksteist. Äh, see on siis viis koma seitse protsendipunkti Portugalis, neli koma kolm Iirimaal, kolm koma üheksa Hispaanias ja kolm koma kuus Itaalias Äh, praegused ja varasemad eelarve konsolideerimise pingutused on hakanud äh, tulemusi andma, nii sisemine kui välimine kohanemine on olnud üsna oluline ja see äh, suured kulud, mis on seotud tööpuudusega, ei tohiks enam probleemiks olla. niisiis loodame, et olukord stabiliseerub ning äh, jõuab äh, turvalisele tasemele. selleks, et äh, luua töökohti ning edendada majanduskasvu, peavad siis riigi rahanduse vallas tehtavad jõupingutused olema saadetud struktuursetest reformidest, tuleb tugevdada siis Äh, juurdepääsu rahaturgudele ning tulevasi majanduskasvu väljavaateid. Äh, struktuurireformid loomulikult peavad olema ambitsioonikad, kaugeleulatuvad ning nende mõju peab olema pikaajaline äh, Need reformid peavad, saavad soodustama konkurentsivõimet, rohkem töökohti, jätkusuutlikku majanduskasvu ning usalduse ta-, taastamist samuti tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et äh, mitmetes äh, raskes olukorras riikides on läbi viidud mitmeid reforme, mis on äh, suurendanud konkurentsivõimet alates aastast kaks tuhat kaheksa. Uh, alates kahe tuhande kaheksandast aastast on Iirimaa väljendanud oma, vähendanud oma tööjõukulusid oluliselt, Itaalias näiteks äh, äh, paraku ainult null koma ühe protsendi võrra. Need äh, kolmkümmend kuus kaubanduspartnerit, kes meil on väljaspool Euroopa Liidu, nendes olid aga need kärbed veelgi olulisemad ning me oleme alates üheksakümne üheksandast aastast on nad oluliselt vähendanud oma tööjõuühiku maksumust ning sellest ajast, kui võeti kasutusele euro ja kui puhkes kriis kahe tuhande kaheksandal aastal, eh, need eh, tasakaalutused on nüüd korrigeeritud. niisiis Äh, kuni Kreeka näiteks on vähendanud tööjõukulusid viis koma kaheksa protsenti, Portugal kaks koma neli protsendi, Hispaanias aga need kasvasid kahe koma üheksa protsendi võrra ja Iirimaal ühe koma kuue protsendi võrra. Need konkurentsivõime paranemised leidsid kajastust ka selles, et on oluliselt vähendanud äh, Äh, nende väliskonto puudujäägid ja viimased prognoosid näitavad, et kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aasta on kõigil nendel riikidel äh, ülejääk, välja arvatud siis Kreekas, kus puudujääk on kaks protsenti SKT-st ja see on palju madalam kui varasematel aastatel äh, niisiis nende riikide jõupingutused on tõesti läinud positiivses suunas ning kindlasti on aidanud parandada finantsturu olukorda vaadates tagasi aastale kahe tuhande kaheteist, aastale kaks tuhat kaksteist, siis äh, võib öelda, et reformid Euroopa Liidu tasandil äh, on olnud ka edukad, me oleme loonud äh, aluse sügavamaks ja tõhusamaks rahaliiduks. vaadates tulevikku, peame me olema ambitsioonikad, me peame tagama stabiilsuse ja jõukuse euroalas. nüüd aga kõneleksin siis pangaliidust hiljutine kokkulepe ühtse järelevalvemehhanismi osas on väga oluline samm. on äärmiselt oluline, et, et euroala saaks tõhusalt toimida forward to constructive discussions with the European Parliament on the agreement. me oleme sõlminud Euroopa Liiduga Euroopa Parlamendiga äh, kokkulepe, kuidas see järelevalve toimub ja oleme täiesti kindlad, et meil õnnestub saavutada õige tasakaal äh, demokraatliku aruandekohustuse, äh, konfidentsiaalsuse, tegevuse tõhususe osas ning samuti suudame austada Keskpanga sõltumatust. veel üheks prioriteeriks on üht, ühtse kriisilahendusmehhanismi loomine, see on äärmiselt oluline äh, Äh, selleks, et järelevalvemehhanismi tugevdada ja pangandusliidu funktsioneerimiseks on see samuti oluline. minu arvates on selle mehhanismi juures kolm väga olulist aspekti, mida tahaksin rõhutada. kõigepealt on vaja vahendeid äh, äh, organeid ja lõpuks äh, veel ka äh, fonde meil on vaja äh, volitusi ja pädevusi selleks, et me saaksime pankasid päästa ning pank ka maksevõime taastamise ja kriiside lahendamise direktiiv, mis on äh, praegu arutusel, tagab Euroopale harmoniseeritud raamistiku äh, selle tegemiseks, see, see peaks sisaldama siis ka sätteid äh, hoiustajate poolse osaluse kohta ja nõnda edasi niimoodi oleks ära hoitud siis pangategevuse häirimine ühtne kriisi lahendamise mehhanism äh, vajab seda, et selle keskmes oleks äh, tugev organ, äh, ainult koordinatsioon liikmesriikide vastavate ametite vahel ei ole piisav Äh, see ühtne kriisilahendusamet peaks omama sõltumatuid äh, otsuse langetamise volitusi, nii et, et ta saaks tegutseda kiiresti ja tõhusalt ja me peame äh, siis jagama ümber vastutuse selle vahel, kes pankasid päästab, kas maksumaksjad või pankade aktsionärid. Need, kes headel aegadel kasumit teenivad, peaksid ka kahjumi kandmises osalema meil on vaja selliseid kriisilahendusstrateegiaid, mis arvestavad kõigega, näiteks finantsstabiilsusega, mõjuga reaalmajandusele ning sellele, millised on kulud maksumaksjatele. ja selleks äh, tuleb hoolitseda, et kulud kannavad eelkõige võlausaldajad ja krediitorid, sellest aga ei tohi, ei pruugi piisata ja seetõttu on meil vaja ka Euroopa kriisilahendusfondi, ainult sellisel juhul ja, ja ja alles pärast seda peaks siis ajutiselt olema äh, võimalik kasutada ka siis äh, muid allikaid. näiteks selleks võiks kasutada siis ekspordimakse või siis võiks toimuda äh, vahendajate rekapitaliseerimine eda-, edasiminek nendes valdkondades on Pangandusliidu tuleviku seisukohalt väga oluline, arvestades praegust madalat majanduskasvu. osaks Euroopa probleemidest äh, on tõesti probleem pangandussektoris, kus on väga vähe kapitali, kus tuleb vähendada finantsvõima-, võimendust ja vähendada äh, krediidiriske. niisiis äh, me ei saa äh, äh, päris hästi seletada äh, vähenenud nõudlusega seda, et laenude andmine on lihtsalt vähenenud. pangad peavad arvestama võimalike kahjumitega ja, ja see loomulikult mõjutab ka pankade laenuvõimalusi. mitte kuskil ei ole meil sel-, selgeid tõendeid selle kohta, et niimoodi on ja seetõttu tulebki läbi viia põhjalikud hinnangud ühtse järelevalvesüsteemi poolt, enne kui järelevalve algab, see on vajalik selleks, et taastada turgude usaldus ning vähendada siis rahastamiskulusid ning äh, ühtse järelevalvemehhanismi loomine ning äh, Euroopa-poolse rekapitaliseerimise võimaluse kasutamine, ühtne kriisi lahendamise mehhanismi loomine aitab siis eraldada pangad ja, ja riigid ja äh, niimoodi taastame turgude usalduse, taastame pankade, pangandussektori elujõulisuse ja see on vajalik selleks, et meil oleksid äh, majanduskasvu väljavaated ja seetõttu on majanduskasvu projekt väga oluline just nimelt antud ajahetkel. majanduskasv Euroopas on praegu väga oluline selleks, et äh, me saaksime korrektsioonid lõpule viia ning äh, seetõttu on äärmiselt oluline, et me selle hoo säilitame, mis meil struktuurireformide vallas on ning äh, loome tugevamat majandus- ja rahandusliitu läbi Euroopa institutsioonide reformi. ma loodan, et Euroopa Parlamendi äh, aktiivne ja positiivne roll selles protsessis jätkub. ja niimoodi jõuame äh, heade otsusteni. aitäh! ja nüüd läheme siis küsimuste ja vastuste vooruni niisiis äh, viieminutilised voorud. ja kuna ma kasutan äh, nimekirja, mille fraktsioonid on koostanud, siis see tähendab, et raportöörid äh, variraportöörid ei ole päris korralikus järjekorras, aga kuskil siin nime, olete te kõik kirjas ikkagi. ja äh, Vitor äh, siis üritab vastata neile viieminutistele küsimustele äh, Eh, esimest korda, nii et, et eh, olge tema vastu kenad ja ärge esitage nelja poole minutisi küsimusi, sest siis on tal raske vastata. niisiis ma loodan, et eh, kolleegid käivad oma kõneajaga korralikult ümber ja Rahvapartei nimel saab kõigepealt esitada küsimuse Ildiko Kalvelts, kes on ka Rahvapartei variraportöör kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta aastaaruandede teemal, palun. köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt suur tänu, proua esinaine, härra asepresident. suur tänu teilegi selle eest, et te oma aruandega nii varakult meie juurde tulite, seetõttu on meil ka kauem aega selle üle arutleda. ma kavatsen seda aruannet isegi põhjalikult uurida. väga meeldiv on, et Keskpank on endiselt ka sellel aastal proaktiivne, sest seda on vaja praeguse kriisi tõhusal ohjamisel. samuti on meeldiv see, et panga uusi ülesandeid standardiseeritakse selle kohaselt. laenude probleem on murettekitav näiteks see, et ettevõtted ei saa liikmesriikides piisavalt palju laenu. ning see, et laenu antakse vähe, toob kaasa ka selle, et majanduse taastamist ei toetata piisavalt tugevalt. samuti riikide võlakirjadel on liiga suured intressimäärad kuigi Keskpank oli sunnitud sekkuma. mul on kaks küsimust. härra Barroso juba tegi samasuguse kommentaari nagu minagi. ta ütles konverentsil, et mõningad valitsused ei ole piisavalt pühendunud oma tegevuses ning see aeglustab meie edasiliikumist. see ebakindel olukord säilib senikaua, kuni me ei saa lahti probleemi algpõhjustest. niisiis, mida te olete selleks teinud? teine asi. me räägime sellest, et kuuskümmend kolm, neli miljonit eurot on jäänud äh, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast äh, üle, kas sellest, kas sellest piisab et äh, turgusid rahustada ning maandada riske. She's left you a little bit over two minutes. ta jättis teile natuke rohkem kui kaks minutit. I hope it will be uh, uh, enough. loodetavasti sellest piisab. ma mõistan teie küsimuste ja kommentaaride põhjuseid, aga nagu te ütlesite, siis eelmisel aastal tegutsesime me üsna aktiivselt selle nimel, et pangandussektoril valitseks võimalikult sellised tingimused, et meie poliitikat saaks igas liikmesriigis võimalikult homogeenselt ellu rakendada. loomulikult see kõik sõltub pangandussektorist endast, samas tuleb arvesse võtta ka seda, millised on krediidiriski erinevused euroala riikide vahel. samas edasiminekut pärsib ka hirm ja öö, kriisi levik, hirm kriisi leviku ees. minu arvates oleme me üsna edukalt selle otseste rahapoliitika tehingute Äh, asjus olnud üsna edukalt, augustis võtsime me selle põhimõttelise otsuse vastu, septembris äh, panime juba paika üksikasjad, aga isegi president Draghi kõnest alates kahekümne üheksandal juulil ning pärast nõu- ja nõukogu otsus viiendal augustil mõjutasid märkimisväärselt äh, intressimäärasid üle terve euroala eriti just surve all olevates riikides võis täheldada seda, et riigivõlakirjade intressid langesid märkimisväärselt ning see kandus üle ka pangakuludesse vähendamisesse ning üldisesse intressimäärade langusesse majanduses. samas see üleminekumehhanism on endiselt pärsitud, me peame mõtlema, mida me saaksime veel teha selleks, et äh, meie rahapoliitilised sammud kanduksid üle ka reaalmajandusse. suur tänu, väga hea debüüt teie poolt. nüüd sotsiaaldemokraadi nimel Gianni Pitella, kes on selle aasta, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta Euroopa Keskpanga raporti raportöör. aitäh, proua esimees, ka mina tahaksin tänada asepresidenti ning ma tervitan teda siia tuleku puhul kuid ma pean otse ütlema, et ma olen äärmiselt hämmingus. sellepärast, et iga-aastane aruanne, me saime selle just praegu me loeme selle küll läbi, kuid mulle tundub, et meetod oleks pidanud olema veidi teistsugune. me oleksime saanud paremini käsitleda kõiki neid küsimusi, kui meil oleks olnud võimalust aruannet enne lugeda. mina olen siin, siin komisjonis raportöörina saanud paremini tutvuda selle teemaga ning oleksin saanud teile paremaid küsimusi esitada, kuid ma ei tea, miks on see kõik nii salajane olnud, miks me täna selle raporti alles saime, mulle tundub, et läbipaistvuse teema teema on ikka veel puudu, on praegu veel probleemiks mm, ka Euroopa Keskpanga puhul. minu küsimus on selline need suured problemaatikad, mis meil on praegu kriisiga seotud, kriis on nii majanduslik kui ka sotsiaalne härra Barroso paar päeva tagasi, kes on Euroopa Komisjoni president, kes on ajalooliselt olnud alati säästumeetmete kaitsja, on nüüd äkitselt äh, märganud, et äh, Euroopas kasutusele võetud säästumeetmed ei ole jätkusuutlikud. mul on selle üle väga hea meel, et äh, selline ähm, tee on nüüd muutunud ja suund on, on kardinaalselt muudetud, ehkki see on väga hilja, hilja toimunud. nüüd programmide kasutamine on praegu veel seotud tingimuslikkusega ning seega eh, riigid ei esita taotlusi eh, Euroopa Keskpangale. ning seega Euroopa eh, riigid ei saa refinantseerida praegusel hetkel oma võimalusi ning loodame, et järgnevatel kuudel on meil siis äh, uued äh, väljavaated jällegi ning mina tahaksin teada, kas me peaksime natukene seda tingimuslikkust maha võtma eelarvepoliitikas, nii et äh, oleks võimalik riikidel siis rahapoliitika otsetehingutest osa saada et äh, pandaks, äh, võtaks kasutusele see rahapoliitilised otsetehingud, äh, vaatamata praegustele säästumeetmetele. härra asepresident, meil on praegu sisenõudluse kriis ja see on dra-, dramaatiline. ma nüüd ei saa aru, miks Euroopa Keskpank ei näe seda täpselt samamoodi, aitäh. Well, there are several aspects to your uh, concern. Teie küsimuste juures oli mitmeid erinevaid aspekte ma juba mainisin ka riiklikku mõõdet ning oma sõnavõtu teises pooles te väga selgelt viitasite ka Euroopa tasandile, ehm, alustingimustele majanduskasvu ja nõudluse suurendamiseks lühemas perspektiivis. ja siis te küsisite, mida Euroopa Keskpank ehm, arvab nendest üldistest tingimustest. on mõistlik ära mainida, et mingit ühtset Euroopa poliitikat makromajanduslike lühema perspektiivi tingimuste jaoks ei ole mingisugust ühtset eelarvepoliitikat aluslepingutes ei ole kohustuslikku fiskaalpoliitika koordineerimist ette nähtud ei ole, on olemas stabiilsuspakt, mis tea-, seab teatud piirangud teatud valdkondades, aga mingisugust üldist koordineerimist ei ole. ning rahanduspoliitika vastavalt aluslepingule seal on selge prioriteet välja töödud, toodud, ehk siis keskpika perspektiivi hinnastabiilsus. seetõttu lühema perspektiivi mingisugune öö, ühtse poliitika mõte, seda ei ole. see tuleb aluslepingutest ja meie peame täitma neid aluslepinguid. ma lihtsalt juhin teilegi selle, teie tähelepanu sellele. mis puudutab probleemseid riike, siis mõningad riigid järk-järgult kaotasid juurdepääsu turgudele ja sellest kontekstist tulenesid ka probleemid. seda ei tohiks unustada. siis see, kuidas üritati parandada nende riikide äh, juurdepääsu turgudele, see oli minu arvates, see, see protsess oli minu arvates praegu meeldiv, need riigid on suutnud läbi viia päris tõsiseid muudatusi, ka see on oluline, aga olukord riigiti on loomulikult erinev, me ei saa siin üldistada. ja kui vaadata nüüd üldist arutelu nendes küsimustes ka rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil võib täheldada, et kõik akadeemikud, analüütikud, turu esindajad teevad vahet äh, riikidel, kellel on mingisugune manööverdamisruum ning teiselt poolt riikide vahel, kelle puhul kõik eeldavad, et nad jätkavad oma eelarvepoliitika konsolideerimist. siin võib rääkida edasiste sammude kiirusest, kuid mitte nende suunast. aitäh! nüüd Alde ja Silvi Kulaart. mina äh, tahaksin juhtida tähelepanu ühele vaidlusele, mis on puutunud justkui, muutunud justkui religioosseks nende säästumeetmete pooldajate ja teiste vahel. Äh, meil on olemas ühisraha, äh, aga kui vähemalt vahetuskursside põhjal see tundub, mida Äh, ma ei hakka siin rääkima pakkumusest ja nõudlusest, aga kuidas teha nii, et euroala sees meil ei oleks selliseid moonutusi, et äh, äh, et ettevõtted saaksid ennast paremini rahastada. There... küsimus loomulikult puudutab, milline on intressimäär konkreetses riigis ning äh, see on alati väga palju äh, mõjutanud siis ähm, äh, neid, seda, millise kursiga riik saab turgudelt raha. meil on riigivõlg, mis kuni tead-, millest teatud kõrgema piiril siis hakkab riski, muutub riskimäär suuremaks ja seetõttu ka laenumäärad tõusevad Eh, see tähendab, et pangad ja ettevõtted maksavad pisut rohkem kui riik eh, kun-, alates eh, kahe tuhande kümnendast aastast on kriis muutunud millekski selliseks, mis turgude arvates on riigivõlakriisiga seotud ning riigivõlakulud on erinevates riikides kasvanud, siis Eh, see mõjutab eh, intressimäärasid ka ülejäänud Euroopa majandustes ning me oleme üritanud eh, seda ka vähendada, sest me saame aru, et just nimelt see on küsimus, mis kuulub rahapoliitika valda, see on midagi, mida ei saa kuidagi teistmoodi käsitleda. meie vastatame, vastutame euroala rahanduspoliitika eest ja seetõttu meile teeb muret, et see üleminek on tõesti äh, Äh, rikutud, aga rikutud äh, mitte ainult pankade endi pärast, vaid ka sellepärast, et äh, meil on siin see riigivõlakriis ning see loomulikult muudab olukorra keerulisemaks. samuti Keskpank saab küll tagada likviidsust ja seda me oleme ka teinud üsna olulisel määral, aga me ei saa sundida pankasid raha laenama Äh, ja kui me ava-, küs-, teeme küsitlusi pankade hulgas, siis pangad vastavad, aga laenude järele ei ole nõudmist. nii et nagu ma ütlesin, neid kahte asja on üksteisest väga raske lahutada ja me ei saa käskida pankadel laene anda. me pakume likviidsust väga madalate intressimääradega, me oleme laiendanud äh, seda tagatiste ringi, millega me oleme nõus äh, nii et, et äh, isegi äh, laenud äh, VKE-dele on sobivaks tagatiseks. Ähm, nii et, et pangad saavad tõesti meilt väga väikese intressimääraga vahendeid, aga nende krediidiriski hinnang on niivõrd suur, et nad ei kasuta seda võimalust nii palju, kui meie ootasime, kui me oma tagatiste ringi laiendasime. muide meie poolt pakutavad tingimused on soodsamad kui näiteks Ühendkuningriigis, kus laenuprogramme rahastatakse, sellepärast et me tõesti pakume väikelaenude puhul väga madalaid intressimääre ja neid laene saavad pangad kasutada tagatistena. niisiis väga raske on eeldada, et keskpank saaks teha selles vallas midagi enamat, kui me siiamaani oleme teinud, me mõtleme endiselt sellele, kui võimalik ja mõistlik äh, luua teisi stiimuleid, aga see stiimul on just eriti asjakohane, sest nagu ma ütlesin, äh, see on jõulisem kui äh, laenude rahastamise programm Ühendkuningriigis. aga seda ei ole eriti kasutatud ja sellepärast me oleme pettunud. ja see siis selgituseks teie küsimusele ja sama küsimuse on tõstatanud ka äh, paljud ettevõtted just nimelt surutise all olevates riikides. kui nüüd kasutada, äh, tahaksin vastata ka veel härra Pitellale, mis puudutas äh, selle raporti edastamist, ma olen teiega täiesti nõus. mina isiklikult, mulle isiklikult oli jäänud mulje, et see jagati välja juba eile, nii et, et teil oli vähemalt kakskümmend neli tundi, et seda lugeda aga ma võin teile lubada, et, et selle äh, vea me tulevikus parandame. aitäh! kahjuks äh, see raport äh, jagati laiali täna ning seal on kirjas just, et seda raportit saab laiali jagada kahekümne neljandal aprillil alates kella kolmest pärastlõunal, nii et me olime piiratud sellega ning äh, järgmisena on sõna äh, konservatiividel, Keis Vimber, palun. aitäh, proua esimees, ma vaatan nüüd seda kolmandat peatükki ning see on äh, ka siis jaotis viis, kus räägitakse infrastruktuuridest ning mis puudutab neid kohustusi, siis on et finantssektori riskid saavad olema paremini jagatud. mulle tundub, et see on väga hea õigusandlus, kuid me peame sellele vaatamata olema valmis kõige hullemaks äh, kesksed vastasvooled on siiski äärmiselt olulised ning seega peab nende jaoks olema pandud paika samasugune raamistik eh, kriisi lahenduseks, nagu on mõeldud pankade jaoks. Eh, praegusel hetkel on meil ühtne järelevalvemehhanism ning räägitakse kriisilahendusest eh, pankadele ning üritatakse paika panna pankade jaoks tingimused ning seega mul on äärmiselt öö, otsesed küsimused. esimene küsimus on see, kas öö, Keskpank öö, on minuga ühel öö, nõul, et öö, see kõik ei peaks olema seotud nii palju Keskpangast ning öö, kas Keskpank öö, ka vas-, keskete vastaspooled öö, kas jagatakse riski ning kaotusi ning seda teevad ka need liikmed? kas Keskpank näeb ette pankade jaoks riski jagamist piirkondlikult ning ka üleilmselt ning väga laialdane panganduse infrastruktuur, kas see, Keskpangal näeb endal suuremat rolli ka piiriüleste tehingute puhul? vaidluste lahendamise all pudelevikus. Thank, thank you very much uh, um, for your questions. aitäh nende küsimuste eest, küsimused on äärmiselt olulised ning need ei puuduta mitte ainult Euroopa Keskpanka, vaid ka rahvusvahelist finantsüldsust ning kõiki regulaatoreid Need äh, küsimused on olnud arutuse all Finantsjärelevalve Nõukogus äh, ning praegusel hetkel neid äh, ka vaadatakse läbi Euroopa Keskpangas ning me üritame panna paika kriisi lahenduse moodused ka kesksetele vastaspooltele ning meie oleme teinud omapoolsed ettepanekud, mis puudutavad pankasid kuid äh, praegusel hetkel töö veel käib äh, ning me teeme tööd just selle äh, kallal, me üritame panna paika üleilmsed rahvusvahelised põhimõtted turu infrastruktuuride jaoks kesksetel vastaspooltel ning see on äärmiselt oluline teema ning niimoodi me saame siis kahjude jaotamist ähm, paika panna ning niimoodi me ei kaasa sinna siis ka keskpanku, vaid üritame vähendada Äh, avaliku või siis riigi rahade kaasamist sellesse protsessi. samuti oleme me kaasatud rahvusvahelistesse aruteludesse ning meie pooldame sellist lähenemist sellel ei ole otsest seost ähm, ühtse järelevalvemehhanismiga, sellepärast et äh, ühtse järelevalvemehhanismi määruses on paika pandud, et tegemist on ainult pankade küsimusega, seega ei saa selle abil äh, äh, kasutada selliseid seda ei saa kasutada siis turu infrastruktuuride puhul, nagu näiteks kask, kesksed vastaspooled. kuid äh, Euroopa Keskpank on keskpank ning meil on õiguslikud kohustused äh, selles osas, mis puudutavad äh, piiriüleseid, mis puudutab siis turu infrastruktuuride kontrollimist. mis puudutab keskseid vastaspooli ning tuleviku väärtpaberite keskdepositooriumi, siis jah, tõepoolest äh, oleme me järelevalve äh, kolleegiumis äh, osalised ning seega me pöörame sellele väga suurt tähelepanu. ning kõik see tähendab seda, et mis puudutab pankade järelevalvet, siis ehm, meie kontrollime seda, kuidas on nad seotud ehm, siis ka kesksete vastaspool, pooltega, mismoodi võivad siis pangad olla seotud, kuid me ei ehm, tegele otseselt kesksete vastaspooltega, aitäh no,. roheliste nimel Sven Kiigolt, palun yeah,. For... aitäh härra asepresident äh, Konstantsi, et te tulite siia ning ma tänan teid ka selle aruande eest. Äh, ma kuulasin tänulikult kõike seda, mis te ütlesite järgmiste sammude kohta Pangandusliidu loomisel. me peame edasi minema ning me ei saa jääda äh, Eh, ootama, me peame edasi minema ka selle ühtse kriisilahendusmehhanismiga ning selle asutusega, kriisilahenduse asutusega, me paneme paika vajalikud eh, tagatised. see kõik on äärmiselt oluline ning ma loodan, et ka liikmesriigid võtavad seda kuulda ning kõik, eh, kõik need liikmesriigid siis võtavad kuulda seda, mis teil öelda on samal ajal ma ootan suure huviga läbirääkimisi, mis puudutavad ühtse järelevalvemehhanismi paikapanemist, arutelud parlamendi ja liikmesriikide vahel ning äh, üheks osapooleks on ka Euroopa Keskpank, me ootan neid arutelusid, ma tean, et siin on mõningaid erimeelsusi, te olete ju kõigis valdkondades meie ees aruandlus äh, kohustused, kohustuslased, kuid me peame lähemalt ikkagi vaatama äh, järelevalve poolt palju tähelepanelikumalt. ning äh, kõik see on seotud ka läbipaistvusega, need aruandluskohustust ei saa olla ilma läbipaistvuseta ning teie jaoks on see lakmustestiks hiljuti on võetud vastu Euroopa Keskpanga iga-aastane aruanne ning parlament palus, et äh, Äh, siis krediidikriisi lahenduse jaoks võtaks vastu konkreetsemaid äh, meetmeid, et te oleksite, et avaldaksite oma poliitika selles ähm, vallas avalikkusele ning teiseks me näeme, et praegusel hetkel on veel siin väga palju mitu, mitte äh, kaubeldajaid, mitte turundavaid aspekte ning kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on see määr olnud äh, neljakümneprotsendiline, mis on murettekitav. kas Euroopa Keskpank äh, avaldab äh, meile informatsiooni, millised keskpangad on selliseid väärtpabereid välja lasknud ning kas te avaldate ka ähm, meile informatsiooni muu, muude asjade kohta? ning mina tahaksin teada, kas äh, te saaksite minu küsimustele vastata, võib-olla hetkel te ei saa seda teha, kuid eh, ehk te lubate, et te avaldate üksikasjaliku raporti selle kohta ning sellega te suurendaksite oma usaldusväärsust. Eh, for... aitäh, aitäh selle küsimuse eest. see iga-aastane aruanne praeguse aasta kohta võtta. sellele käib kaasa äh, president Draghi kiri parlamendi presidendile ning selles kirjas käsitletakse, kommenteeritakse kõiki neid küsimusi, mida eelmisel aasta aruandes, äh, aruandes äh, ka tõstatati. siis mis olid Euroopa Parlamendi raportis need küsimused, siis neid käsitletakse praegu selle aasta kirjas. nii et siis selles kirjas on selgitused ja kommentaarid ning äh, kuna kahekümnendal aprillil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastat eurosüsteem on harmoneerinud äh, Euroopa krediidiasutustega siis kõik need äh, arvulised näitajad keskpankade kaupa on praegu äh, avaldatud, äh, varem see seda ei olnud, eelmisel aastal siis see olukord muutus. ELA puhul, puhul saab ütelda siis seda, et me peame see on äh, avaldamata see on konfidentsiaalne info, see puudutab maksujõuetuid pank, panku, millel ei ole praegusel hetkel piisavat likviidsust. seega nad saavad erakorralise likviidsuse meie poolt. kuid see tähendab ka seda, et pangad on väga suure pinge all ning eeskirjad näevad ette, et sellised erakorralised likviidsusabid äh, on kaasatud äh, ka et sellega käib kaasas ka konfidentsiaalsus, äh, seda vaadatakse pankade kaupa üle. nii et eelmisel aastal meil olid väga suured edusammud tehtud sest mingil hetkel äh, oli Kreeka pankadega seotud väga suured äh, summad mängus, kuid praegu on nad rekapitaliseeritud ning äh, nad tegutsevad normaalselt ning seega seda abi, likviidsusabi vähendati keskpangad äh, on äh, sellega nõus olnud ja ka meie oleme äh, nõus olnud kriiside puhul väärtpaberitega, kui neid antakse välja turuhindadega. eriti selles osas, mis puudutavad kõige kõige olulisemaid EBS-e, kuid praegusel hetkel me enam selliseid äh, meetmeid ei kiida heaks ning mitmed äh, keskpangad äh, on äh, teinud arvutused, millised on selliste varade õige hind. kuid nende hinnad on väga tugevalt langenud ning see tähendab seda, et uued ja täiendavad äh, varad tuleb äh, äh, välja tuua, sellepärast et riskihaldussüsteemi alla käivad ka kõik sellised kõrvalsüsteemid, nagu näiteks hinnad, tasandavad seda riski, mis meie ees on mis meil on nende tagatistega toodud. ning seega me peame teatud tagatisi eelistama teistele. see on meie riskihaldussüsteemi üks osa ning sellega ma olen nüüd rikkunud ajapiirangut tugevasti, aitäh. For... järgmine küsimus tuleb kuuelt. Marisa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Seja bem-vindo a esta comissão, Dr. Vítor Constância. Um... aitäh, äh, mul on väga hea meel, et te olete täna siin ning tahaksin teile esitada ühe väga otsese küsimuse. Äh, see küsimus äh, puudutab pangandusjärelevalvet, pangandusjärelevalve roll möödunud aastal kasvas oluliselt ning me teame, et ning me teame, et panga kasumid on samuti oluliselt kasvanud ja mul on küsimus, et kas ei oleks näiteks praeguses, prängites oludes moraalne et pank kasutaks neid kasumeid nende riikide heaks, kus äh, olukord on praegu väga keeruline, äh, kas äh, keskpank ei võiks kasutada neid kasumeid siis nende riikide abistamiseks. sellepärast, et mulle tundub, et praegune käitumine on vastuolus sellele solidaarsusretoorikale, mida me nii palju kuulnud oleme. May I answer in english uh, for everyone to uh...? kui tohib, vastan inglise keeles, siis kõik mõistavad paremini. aitäh selle küsimuse eest. moraalsuse küsimus ei ole siia tõesti kaasatud. kõigepealt on olukord selle äh, kahe tuhande kümnenda aasta programmi automaatne tulemus, mis, nagu te teate, mil-, millealast otsust, nagu te teate, ei võetud vastu just kõige rahumeelsemalt ning mida paljud peavad endiselt vastuoluliseks. aga me alustasime seda programmi selleks, et leevendada olukorda, mis eskaleerus mais kaks tuhat kümme. see oli rahanduspoliitika programm selleks, et meie rahanduspoliitilisi otsuseid paremini eh, ellu rakendada ning leevendada riigi võlakirjade kriisi millega käisid kaasas ka intressimaksetega seotud probleemid. Ehm, me ei räägi siin aga ehm, nendest ehm, võlakirjadest, millel on väga suured intressimäärad praegusel hetkel, mida meie siis lunastasime, me, me lunastasime nii-öelda tagatisvõlakirju, mis olid, mille intressimäärad olid palju madalamad see on vastus teie küsimusele. me ei kasuta siin ära kriisi või turutingimusi, mis äh, tu-, tulenevad riigivõlakriisist. see, äh, sellepärast seda algset äh, otsust vastu ei võetud. mis puudutab siis, võtame näiteks ühe riigi, Kreeka näiteks, liikmesriigid otsustasid, et nad annavad Kreekale tagasi oma keskpankade kasumi, mida nad teenisid Kreeka võlakirjadelt. meie Euroopa Keskpangas oleme loomulikult ka öelnud, et me oleme ka valmis oma sealt saadud kasumi edasi jagama. probleem on siin aga selles, et me ei saa otse neid, seda kasumit äh, nendele riikidele edasi jagada, sest see oleks vastuolus aluslepinguga. see oleks rahapoliitika finantseerimine ning see oleks vastuolus ähm, artikliga kakssada kakskümmend kolm aluslepingust. riigid võivad teha ükskõik mida, mida, selle rahaga, mida nad keskpanga kasumist saavad. see puudutab ka Euroopa Keskpanka. keskpank aga otseselt seda raha edasi jagada ei saa, sest see rikuks päris palju aluslepingut. nii palju siis vastuseks teie küsimusele mis puudutab meie suhtumist, meie tahet, siis Kreeka puhul me väljendasime seda üsna selgelt ja ka teiste puhul, ähm, kelle puhul liikmesriigid võivad sarnaseid samme astuda. suur tänu, nüüd Rahvapartei nimel härra Feio. aitäh aitäh, härra asepresident, tahaksin teid kõigepealt tervitada. ja tahaksin avaldada heameelt selle üle, et saame täna teiega arvamusi vahetada. Gianni Pitella esitas ühe väga olulise küsimuse. ja mulle tundub, et võib-olla võiks sellel küsimusel isegi natuke pikemalt peatuda on terve rida äh, riike, kes praegu oma majandust kohandavad ning on terve rida teisi riike, äh, mille, mis äh, millel on probleeme riigivõlgadega, te teate, kuidas on olukord Portugalis, me oleme saavutanud üsna häid tulemusi oma riigivõla vähendamisega Äh, ma arvan, et kursi üle meil ei ole siin lahkarvamusi, me kõik teame, kus suunas me peame liikuma, me teame, äh, millised reformid on vaja läbi viia, aga mõnedel riikidel läheb nende läbiviimisega lihtsalt kauem aega kui teistel, mõnedel on vaja rohkem aega arvestades äh, seda üldist olukorda, mis valitseb euroalas, meil on äh, siin majanduse tasakaalustamatus, äh, kaubandusbilansi probleemid, probleemid ekspordiga ja nõnda edasi. niisiis, äh, kas, kas, kas sellega tuleks arvestada, sellega, et mõned liiguvad lihtsalt edasi kiiremini kui teised, kas tuleks neid, kes kiiremini liiguvad, võib-olla premeerida, aitäh? concern is that the path Äh, jah, iga riik äh, on tõesti erinev juhtum, ma olen seda juba ütelnud äh, ning iga riik peab tegema kõik selleks, et tagada oma võlgade jätkusuutlikkus ning luua sellised tingimused, et neil oleks siis juurdepääs rahaturgudele ja nad saaksid iseennast rahastada. see on meie eesmärk. aga mis puudutab nüüd teie küsimust nende riikide suhtes, mis on siis kohanemiskavadest kinni pidanud, tahaksin rõhutada, et jah Äh, see, millele te viitasite, ongi juhtunud nii äh, Portugali kui ka Hispaania puhul. Äh, neil ei ole sellist väga suurt üldist programmi, neil on programm pankade jaoks, nende vastu on ainult algatatud ülemäärase eelarve puudujäägi menetlus ning mõlemal juhtudel on neid eesmärke siis suurendatud ja riikidele on antud ka rohkem aega, nii et, et tegemist ei ole mingi teori-, teori-, teoreetilise asjaga, äh, tegu on siis äh, sammudega, mida on tegelikult äh, astutud ning Portugalile näiteks on antud rohkem aega selleks, et oma kohanemiskavaga toime tulla niisiis see, millele te viitasite, see on juba tegelikkuseks saanud ning nagu ma ütlesin, me peame arvestama siis ka selle üldise kontekstiga Äh, see, kui kiiresti midagi tehakse, seda, selle üle me võime alati äh, arutada, aga täiesti kindel on see, et äh, riigid peavad tagama oma rahandussektori jätkusuutlikkuse selleks, et neil oleks juurdepääs finantsturgudele ja et nad sellisel moel saaksid paremini tagada tulevase majanduskasvu, aitäh! Uh, nüüd äh, härra Feio tahab esitada täiendavat küsimust niisiis, ma esitan oma küsimuse natuke rohkem otse kas võiks ette näha, et eh, kuskil, eh, kuskil, et üsna peatselt need eh, riigid, kes on oma kohustused täitnud, kas võib-olla natuke lastakse lõdvemaks neid nõudmisi, mis nendele riikidele on kehtestatud, kas äh, lõdvendatakse neid kriteeriumeid? ma ei saa teile siin äh, midagi väga konkreetset vastata, ma tahaksin öelda, et selliseid otsuseid langetab Euroopa Komisjon, nendel on äh, pädevus selliste otsuste langetamisel, Keskpank selliseid otsuseid ei tee. keskpank on siin lihtsalt kontaktisik ja vahendaja Äh, juriidiline pädevus kuulub ikkagi äh, komisjonile, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna Gunnar Hökmark Rahvapartei nimel, aitäh. me kõneleme väga palju äh, säästumeetmetest ja eelarve konsolideerimisest ja ja seda me räägime, sellest me räägime probleemide pärast, mis meil on. ning mina tahaksin küsida mida teie oma vaatevinklist arvate äh, intressimäärade arengu kohta? Äh, kuidas äh, areneb juurdepääs finantsturgudele? mõned siin parlamendis ütlevad, et me peaksime reageerima kriisile suurema kulutamise ja suuremate puudujääkidega. see võib tunduda lahendusena, sellepärast et siis me maksame rohkem, investeerime rohkem aga ma arvan, et äh, teie olete kindlasti inimene, kes saab, saab öelda, et milline on siis äh, realistlik tulemus, kui me niimoodi ka teeme. niisiis, äh, kõneleme sellest, mis tegelikkuses juhtub ja millised on meie võimalused niimoodi jõukust tagada, võimalused kaitsta oma investeeringuid, sellepärast et need on kõik väga olulised asjad me peame arvustama äh, tegelikkusega ja seda sõltumata nendest reeglitest, mis me oleme kehtestanud. aitäh! ma arvan, et teil on täiesti õigus. Äh, te kirjeldasite oma küsimuse tausta väga õigesti. nagu ma ütlesin, meie eesmärk on luua sellised tingimused, et need riigid, mis on olnud äh, raskustes, suudaksid turud maha rahustada ja saada juurdepääsu rahaturgudele. ja kui see neil ei õnnestu, kui näiteks mõningate riikide puhul äh, tekib kiusatus lihtsalt äh, lüüa käega kõigile nendele jõupingutustele, mis nad on teinud, äh, siis need riigid võivad silmitsi seista veelgi suuremate intressimääradega. ja olukord üldiselt läheb hullemaks Äh, loomulikult äh, väga raske on siin äh, anda mingeid täpseid hinnanguid. IMF-i peaökonomist ütles hiljuti, et selles küsimuses on väga raske ennustada, kuidas turud ühel või teisel hetkel reageerivad, sellepärast et teatud etapis turud käituvad tõesti skisofreeniliselt. Nad Äh, reageerivad ka siis äh, puudujäägile ja võlgadele või reageerivad hoopis riikide majanduskasvu väljavaadetele, nii et, et äh, turud turgude meeleolud on väga muutlikud ja seetõttu meil ei ole väga kerge äh, ennustada, miks turud ühel või teisel hetkel nii või teisipidi käituvad. aga kõige olulisem on see siiski, kuidas äh, Äh, milline on äh, tegelik olukord riigis, kuidas liigutakse jätkusuutlikkuse poole ning ma arvan, et need riigid, mis püsivad jätkusuutlikkuse kursis, nendesse riikidesse turud suhtuvad soodsamalt, vähendavad nende intressimäärasid. ja nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, asjaolu, et teatud äh, mitmed raskustes olevad riigid on teinud suuri jõupingutusi oma võlgade korrigeerimiseks, kas selgitab osaliselt, miks need intressimäärad on vähenenud? Äh, sellepärast, et ega meie enda meetmetest ainuüksi ei oleks piisanud selleks, et need intressimäärad oleksid vähenenud. niisiis Äh, seda tuleks kindlasti rõhutada, tuleks rõhutada seda, mis turgudel on toimunud äh, nende intressimääradega. näiteks äh, kui me vaatame Itaalia ja, ja Hispaania olukorda, siis nende riikide meetmed on äratanud usaldust, turud on uskunud ning Äh, nagu ma ütlesin, need meetmed on olnud usaldusväärsed, need riigid on teinud edusamme ja see on kõik turg, turge mõjutanud. härra Höökmark. Äh, väga raske on tõesti prognoosida seda, mis tulevikus juhtuma hakkab. aga äh, kas teie arvates oleks tõenäolisem, et et riikidel on tulevik, riike ootavad ees kõrgemad intressimäärad? kui nad eh, reforme ellu ei vii. Eh, härra Konstantsio, eh, turud võivad jah, ajutiselt reageerida igasugustele kasvuväljavaadetele ja kõigele, aga lõppkokkuvõttes vaatavad nad ikkagi võlgade pikaajalist, riigivõla pikaajalist jätkusuutlikkust ja seda, kas riik püsib õigel kursil, et seda jätkusuutlikkust tagada. aitäh. ja nüüd Elisa Ferreira aitäh, härra äh, Keskpanga asepresident, aitäh, et te täna siia tulite. mul on väga hea meel nende otsuste üle, mida Keskpank möödunud aastal langetas aga ma arvan, et sellest ei piisa, ma arvan, et väga kiiresti tuleb luua pangaliit, aga tegelikult ma ei taha esitada küsimust pangaliidu kohta, tahaksin kõnelda teistest asjadest Äh, te mainisite Olivier Blanchard'i äh, rahvusvahelisest valuutafondist äh, ning te kõnelesite oma sõnavõtus sellest, kuivõrd olulised on säästumeetmed. Euroopa Komisjoni president on aga nüüd öelnud, et säästumeetmetel on ka mingid piirid. milline on Keskpanga seisukoht selles küsimuses, kas teie leiate, et Äh, säästumeetmed on andnud häid tulemusi. Äh, äh, kas te toetate teiste institutsioonide seisukohti selles küsimustes? ning mis puudutab troikat, siis kas te arvate, et troika tegevuses peaksid toimuma ka mingid arengud? me oleme juba kuulnud, mida Christine Lagarde arvab, me oleme kuulnud komisjoni avaldust. mina tahaksin teada, kuidas Äh, kuidas kõik need institutsioonid ja organisatsioonid omavahel suhtlevad, kas te olete ka ümber hinnanud senini ellu viidud poliitikat, äh, kas seda on vaja teha ja millised on, äh, kas need, kas troika mehhanismi on näidanud oma piiratust? nüüd, mis puudutab riigivõlga, siis ma tahaksin teada, kui palju see lõppkokkuvõttes kõik maksma läheb. Hispaania äh,, Hispaania rahandusminister ütles kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, et Hispaania äh, vajab võlgade tagasimaksmiseks vähemalt kümmet aastat ja me, intressimäär peaks olema vähem kui üks protsent. niisiis ma esitasin samasuguse küsimuse ka Euroopa Komisjonile, kes vastas mulle, viieteistkümnendal aprillil, et, et need, et rahastamine stabilisatsioonimehhanismi läbi on täiesti võimalik ja ministrid on palunud, et Troika teeb ettepaneku, mis siis arvestaks Portugali jaoks kõige soodsama süsteemiga, niisiis Äh, nagu ma ütlesin, finantssektori stabiliseerimine on väga oluline, me teame, mida Troika asjast arvab. Äh, äh, ma loodan, et ka Keskpangal on selles küsimuses oma, oma arvamus. niisiis, millistes tingimustes, milliseid mudeleid kasutades oleks võimalik seda võr-, võlga hüvitada. Äh, ma ei saa vastata võib-olla väga üksikasjalikult, ütleb härra Konstantsio, sest ma ei ole kursis äh, üksikasjadega, mis puudutavad Hispaaniat või Portugali. Äh, ma loodan, et te saate sellest aru. meie Keskpangas ka kõike ei tea. jah, see on nii niisiis, ja seetõttu ma teile võib-olla praegu päris täpset vastust anda ei saa aga äh, mis puudutab nüüd teie esimest küsimust, ähm, te, see on seotud äh, väga paljude asjadega, mida me täna oleme juba arutanud äh, ma tahaksin öelda, et väga raske on niimoodi üldistada, nagu teie seda kaudselt tegite. esiteks, mulle ei ole päriselt selge, et see, mida te ütlesite IMF-i kohta, on täpselt õige Te ütlesite, et äh, IMF on muutnud oma seisukohta või äh, lausa vastupidiseks muutnud oma seisukoha, see tegelikult ei ole niimoodi. Äh, te võite lugeda World Economic Outlookis, mille IMF just avaldas, ja muide, seal räägitakse sellest küsimustest väga põhjalikult, te võite sealt siis lugeda, et mis puudutab Euroopa riike, neid riike, mis on raskustes, siis nad peavad jätkama eelarve konsolideerimist, nii et selles osas ei ole IMF-i seisukoht muutunud. ning IMF tõesti, nagu ma ütlesin, siis ei ole oma seisukohta puutunud. nüüd, mis puudutab neid riike, mille, mis on äh, kohanemiskavade all ja millel ei ole juurdepääsu rahaturgudele, äh, need äh, riigid on just täpselt sellises olukorras, äh, nagu nad IMF-i sõnul ongi, IMF on nende riikide kohta öelnud, et nad peavad äh, jätkama sammude astumist selleks, et tagada võlgade jätkusuutlikkust. Äh, arutelud IMF-iga on enam olnud seotud sellega, et kuidas neid programme kalibreerida Äh, arvestades neid olulisi äh, multiplikaatoreid. Äh, te tõstatasite ka ühe väga olulise küsimuse just nimelt, kuidas asju täpselt hinnata, kuidas kehtestada realis-, realistlikud kavad, realistlikud eesmärgid ning loomulikult tuleb tunnistada ka võimalikke vigu asi ei ole mitte selles, et poliitika oleks muutunud, et IMF Äh, oleks äh, soovinud, äh, soovitaks poliitikat muuta. Te võite lugeda seda World Economic Outlooki, mis just avaldati ja sealt tuleb selgelt välja, et IMF-i seisukoht ei ole muutunud, aga nüüd, mis puudutab äh, teisi riike, millele IMF on juhtinud tähelepanu, riike, millele IMF-i sõnul on äh, manööverdamisvõimalus, nendel riikidel on tõesti võimalus ellu rakendada natukene teistsugust äh, poliitikat, aga see ei puuduta neid Euroopa riike, mis on kohanemiskava all, aitäh. aitäh ja nüüd Kei Mitchell, Rahvapartei. suur tänu, proua esinaine, härra asepresident, professor Carl Whelan Dublini ülikooli professor, kes ka siin komisjonis aeg-ajalt käib, ütles, et eurovõlakirjade poolt äh, rahastatav äh, elamdamise programm on tegelikult teostatav, otsus on aga poliitiline. Ehm, ehm, kulude kärpimine, kulutuste kärpimine, mis äh, pärsib meie majanduskasvu, tuleneb tegelikult meie poliitilise tahte puudumisest probleemide lahendamisel. George Soros ütles hiljuti, see on pikem tsitaat, et eurovõlakirjad oleks ühine kõikide liikmesriikide kohustus, kui liikmesriigid täidavad oma fiskaalset lepet ja kannavad üle kõik valitsuse võlad eurovõlakirjadesse, oleks äh, selle tagajärg imeline. Äh, pankrotioht kaob, samuti äh, ka vähenevad intressid ning äh, raskes võla, raske võlakoorma kir-, äh, all ägavad riigid äh, saavad paremasse olukorda. Itaalia näiteks päästaks neli protsenti oma SKT-st. ta eelarve oleks ülejäägis ning va-, kärpemeetmete asemel saaks kasutada majandust stimuleerivaid meetmeid. Ähm, võla pro-, ko-, koorem SKT-ga võrreldes väheneks ning lahendamata ei jääks ainult konkurentsivõime küsimus, teatud riigid vajavad endiselt struktuurseid reforme, aga peamine struktuurne puudujääk euro puhul kaob, see oleks tõesti nagu õudusunenäost lõpuks ülesärkamine. kas ta ajab jama? kas selline stsenaarium oleks soovitav või mitte, härra asepresident? nagu te alguses mainisite, kui te tsiteerisite ökonomisti ning ma olen kindel, et ka härra Soros on sellega nõus, see on poliitiline probleem eelkõige. niisiis, minu asi ei ole sellest siin rääkida. kas ta on nüüd nii imeline, kui härra Soros kirjeldas, keegi tegelikult ei tea väga raske on ette ennustada selle tõelisi tagajärgi ja mõjusid, kas nad saavad olema tõesti nii imelised, nagu tema kirjeldas. härra Soros oma ähm, sõnavõtus lõpus ütles ka muuseas, et isegi kui selle algatusega edasi minnakse, peavad riigid endiselt läbi viima struktuurseid reforme ja nii edasi ja nii, ja nii edasi. niisiis ta ei rõhutanud ainult seda võlakirjade elementi aga nagu te teate, siis sellest asjast räägitakse juba mõnda aega. meil ei ole selles küsimuses oma seisukohta, sest see on poliitiliselt tundlik teema ja meie, meie president, mina ja teisedki nõukogu liikmed on öelnud, et seda küsimust saab arutleda ainult pikemas perspektiivis, seda silmas pidades. kui meil on tõesti olemas fiskaalliit, mis on ka eelmise aasta juunikuu ülemkogu järeldustes kirjas, aga endiselt see kuulub pikema perspektiivi kavade hulka. härra esimees, ma, proua esimees, ma ei ole veel oma viite minutit ära kasutanud, küsin lisa ma mõistan, et ei saa oma kommentaaridest kaugemale minna, aga küsin midagi, mis teid otseselt puudutab. lehekülg üheksakümmend neli teie aruandes, mis puudutab pangatähti, siis kan-, Kanada tuhandedollariline pangatäht ta-, pangatäht võeti ringlusest ära, sest kurjategijad hakkasid ku-, seda kuritarvitama. Inglismaal on viiekümne naelane pangatäht kõige suurem, Šotimaal minu teada on see sajane kõige suurem, meil on viiesaja eurone pangatäht kõige suurem ja neid on kahesaja viiekümne miljardi euro väärtuses, see on kolmkümmend kaks protsenti kogu äh, raha hulgast, euro hulgast. kas teil on viiesaja eurone pangatäht rahakotis? võib-olla härra Koseesil on, mina ei ole seda kunagi tarvitanud. ma ei usu, et kellelgi üldse siin saalis viiesaja eurone pangatäht olemas on rahakotis. miks sellised asjad üldse olemas on? Ühendkuningriigis võetakse sellised äh, rahatähed ringlusest välja, sest äh, politsei ütleb, et seda kasutatakse kriminaalsetel eesmärkidel. kas me ei peaks seda viiesaja eurost rahatähte ringlusest mitte kõrvaldama? ma kardan, et ma väga head vastust sellele küsimusele anda ei saa kui ma olin äh, Portugali Keskpanga nõukogu liige, pidin ma ka selle kohta oma arvamust avaldama. loomulikult oleks mõistlik seda küsimust arutada. sellega olen ma nõus. sest nagu te ütlesite, siis sellist rahatähte inimesed eriti ei kasuta seetõttu ei ole seda ka maksete süsteemis otseselt vaja. ärge siis üllatuge, kui selline küsimus on kirjas ka parlamendi raportis. nüüd sotsiaaldemokraadi nimel härra Kokk. aitäh, mul on kolm äh, küsimust, ma istun siin keskpank on teinud äh, jõupingutusi läbipaistvuse vallas, äh, mis puudutab siis võlakirjade kokkuostmist äh, ning me teame, et üks osa sellest kasumist, mis on saadud siis seoses Kreeka, Iiri ja Portu kalli võlaga, on siis läinud nüüd keskpangale Äh, ja ma tahaksin äh, esitada selle küsimuse, mille äh, küsis ka proua Mattias, kas mingi osa sellest tulust läheb tagasi ka nende liikmesriikide valitsustele. ning teine küsimus, kui me vaatame bilanssi, siis on selge, et Kreeka võlg tervikuna ei kuulu mitte keskpangale, Äh, äh, vaid see on ära jagatud liikmesriikide keskpankadele, näiteks Bundespangas äh, on kuuskümmend seitse miljardit ja ainult kakskümmend kaks miljardit sellest on keskpanga bilansis, mis sellist jagamist õigustab ning Äh, miks te olete siis selle võla ära jaganud erinevate keskpankade vahel ning viimane küsimus, äh, te äh, ütlesite, et te olete laiendanud tagatiste ringi, kas kas te võtate siis ka selliseid tagatisi, mida võib-olla võiks nimetada toksilisteks ning kuidas need kajastuvad teise, teie bilansid Eh, kas eh, võib juhtuda, et eh, keskpangast saab ka nõndanimetatud halb pank või raskustes pank ühel päeval? jaa, thank you very much for your suur tänu nende küsimuste eest. mis puudutab esimesi küsimusi, mis on endiselt seotud SMB-ga seotud kasumiga, siis ainuke riik, mille puhul seda kasumit äh, tagasi saadetakse praeguse programmi rahastamise raames, on Kreeka. teiste riikide puhul see nii praegu ei ole. mis puudutab uue programmi rahastamist, mille suhtes Kreekaga alla kirjutati, siis sinna äh, on see sisse pandud. keskpangad aga ei saa otseselt raha anda riikidele. ning nad ei saa ka kindlalt lubada, et igal aastal saavad nad nii palju kasumit, mis võimaldaks nende valitsustel SMP võlakirjade saadud kasumi kindel summa igal aastal Kreekale tagasi maksta. see, see on valitsuste lubadus, et nad teatud summa Kreekale igal aastal tagasi maksavad. meil ei olnud sellega mingit pistmist. kui vaadata nüüd minevikus toimunut, siis tavaliselt keskpangad saavad nii palju kasumit, et äh, valitsuste lubadused on kaetud, aga valitsused vastutavad selle eest. keskpangad, olgu siis Euroopa või riiklikud, ei saa lubada sellise raha eraldamist, äh, juhul kui näiteks teatud aastal kasumit napib. kui selline äh, kohustus oleks endale võetud, siis oleks see ka jällegi aluslepingutega vastus, vastuolus, sest tegemist oleks rahapoliitika finantseerimisega. raha laialijagamine siis SMP loodi selleks, et eh, teatud kvootide põhjal raha siis probleemsetele turgudele edasi jagada. keskpanga protsent oli kaheksa ning riiklikud keskpangad äh, said ka vastava protsendi, äh, mis tulenes nende suurusest. sedasama valemit kasutatakse ka ähm, äh, tulude jaotamisel. iga keskpank ostis jätkuturgudelt äh, vastavalt oma protsendile võlakirju. alati igapäevaselt ei peetud nendest äh, kvootidest kinni, sest äh, turutingimused on lihtsalt sellised, aga üldine eesmärk oli selline ja seetõttu on ka näiteks Bundespangas nii palju Kreeka võlakirju nagu ka teistes mm, keskpankades sest otsus oli selline, kõik keskpangad ostavad vastavalt nendele kvootidele ja Euroopa Keskpank äh, ostab kaheksa protsenti. see oli selle raha ümberjagamise eesmärk. tagatis ja toksilised varad. tõsi ta on, et võib öelda, et ennem kriisi tundusid turuhinnad olevat toredad siis turutingimused äh, finantskriisiga seoses äh, muutusid nii palju, et likviidsus kadus ja hinnad hävinesid. see on tõsi. aga need äh, väärtpaberid on ju sellised, mida tuleb teenindada ning neid on ka siis ja seda on ka tehtud loodetavasti, kui äh, nende aegumistähtaeg käes on, on nad äh, täielikult välja makstud. meie aga loome oma reserve selleks, et äh, katta võimalikke kahjusid, mida me võime kanda meie bilanss on kirjutatud just seda silmas pidades. võib-olla me kahju kandma ei peagi. kui me ootame ära nende väärtpaberite aegumistähtaja. veel üks oluline element, viimane asi, kui tohib. ma olen olnud tegelikult väga distsiplineeritud suurema osa küsimuste puhul. veel üks element siis. nimelt, Euroopa Keskpank öö, öö, on, äh, tunnistab vastuvõetavaks tagatised äh, turuhinnapõhiselt, mitte nominaalhinnapõhiselt. ning siis äh, viiakse seal hinnas veel läbi kärpeid. meie nõustume tagatistega turuhinnapõhiselt, isegi kui öö, turuhind on madalam nominaalväärtusest. meil on endiselt veel neli küsimust esitamata ma saan aru, et teil on aega siia jääda ja kuna Gunnari raporti hääletamine lükati edasi, siis on meil aega. jätkame siis, kuni küsimusi jätkub. see ei tähenda, et me ei peaks olema distsiplineeritud. Colin Wortmann-Kool, Rahvapartei. aitäh! mul on kaks küsimust. esiteks, te rääkisite pankade piiratud laenamisest majandustesse ja see pärsib endiselt majanduse kosumist. Te rääkisite, et EKP kaalub mitmeid lisastiimuleid. milline on teie arvates intressimäärade kärbete kasu ja milliseid äh, muid samme ka plaanite te astuda? teine küsimus puudutab Pangaliitu. Te rääkisite kolmest elemendist, Euroopa Fondist ning äh, Järelevalveametist. kas on vajalik nad mõlemad paika panna, eriti mis puudutab seda Euroopa Fondi, siis ega see ilmavalgust väga kiiresti ei näe ning ka selle äh, TÜKIT-i puhul liikmesriigid peavad selle vastavalt komisjoni ettepanekule alles kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ellu rakendama. kas meil on vaja mingi vahevariandina kasutada ESM-i ning kas on sea-, selle suurus piisav, ESM-i suurus? suur tänu. nagu ma ütlesin, on see kõik keeruline, me oleme teinud päris palju sel-, selleks, et äh, äh, luua mingisuguseid imelisi stiimuleid äh, majanduse hüppeliseks kosumiseks. me oleme teinud päris palju. meil on veel manööverdamisruumi otsuste tegemiseks, nagu president Draghi ütles ka oma minu meelest viimasel pressikonverentsil oleme me valmis, alati valmis tegutsema, kui ähm, turult tuleb halbu uudiseid, nii nagu viimastel aegadel see paraku on olnud. seda näitavad, näitab ka viimane hilis, hiljutine statistika. härra Draghi ütles ka, et me uurime kõiki võimalusi mis meie käsutuses on ning me oleme alati valmis tegutsema. pangaliit nüüd. vabandust, ma tean, et te tulete nüüd siia kõik hääletama, aga ma olen üle lugenud, kümme äh, eravestlust äh, on siin praegu käimas saalis. palun lõpetage need, need, olge kannatlikud, meil on veel kolm küsimust äh, esitamata, seega viisteist minutit oleme me päevakorrast umbes maas aitäh, proua esinaine. mis puudutab pangaliitu, siis Euroopa e, kriisilahendusmehhanism peaks e, toimima hakkama siis, kui meil hakkab toimima ka ühine pangajärelevalve. me ei eelda, et koheselt peab hakkama mingisuguseid panku päästma, siis aga need kaks peaks käima võimalikult tihedalt käsikäes sest kui Järelevalveamet järeldab, et pank ei ole enam elujõuline, siis tuleb äh, pank viia kriisi lahendusmehhanismi alla. ja pank ise ei saa rohkem midagi enam probleemi lahendamiseks teha. me peame Euroopa pangasektori probleeme lahendama nii, et pangasektor oleks uuesti, saaks uuesti terveks seda on vaja, et pangad hakkaksid rohkem laenama, kui nad praegu seda teevad. see tähendab ka seda, et me toetame seda tahti direktiivi. ja see, et komisjon ütleb, et see peaks jõustuma kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, siis meie toetame seda, et me võiks tegutseda juba ennetavalt me oleme öelnud, et kahe tuhande viieteistkümnes aasta oleks sobilik kuupäev jõustumiseks. kui kolm institutsiooni, komisjon, nõukogu ja parlament tõesti kokkuleppele peaks jõudma käesoleva või järgmise aasta jooksul. kriisilahendusfond mis peaks selle Euroopa Ametiga kõrvuti käima. sinna maksavad raha pangad ise. sinna fondi ei kuulu avaliku sektori raha, vaid äh, pangad maksavad sinna ise. võib-olla nad teevad seda järk-järgult, aga igatahes on võimalik sinna, nõuda, et sinna tehtaks makseid, kui see raha sealt fondist peaks olema vajalik. mingisugune avaliku sektori tagavarevariant peaks ka olemas olema. kui vaadata nüüd Ameerika eeskuju, mis on siinkohal päris hea, mis puudutab FDIC-d, siis eh, avaliku sektori poolt peaks olema tagatud mingisugune rahavoo, kui sellest fondist endast ei piisa kui mõelda nüüd suurust, siis viiskümmend miljardit dollarit on eraldatud föderaalreservist selleks, aga kõik see raha tuleb mingil hetkel sinna tagasi maksta. ja selline süsteem oleks ka Euroopa jaoks suurepärane. peame ikkagi viiest minutist kinni, järgmisena on Anni Podimata sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, Sharon, suur tänu, härra asepresident mul on kaks küsimust. Te rõhutasite seda, kui oluline on tagada stabiilsus finantsturgudel euroalas. eriti riikide puhul, mis on praegu surve all. meil on vaja taastada usaldus. siin on räägitud palju ka kriisilahendusfondist mm sellest äh, resolutsiooni direktiivist, millest me praegu räägime. ma tahtsin küsida, kas te usute, et see Eurogrupi välja töötatud lahendus Küprose jaoks mille kohaselt äh, äh, kuidagi spontaanselt ja üsna karmilt selline lähenemine ellu rakendatakse, on õige. kas see toob, aitab kaasa finantsturgude stabiilsusele euroalas või võib see kaasa tuua oodatust vastupidised tulemused, et ta suurendab ebakindlust ning äh, pigem õhutab kapitali väljavoole kaasa lõunapoolsetest riikidest põhjapoolsetesse. ning teine küsimus, härra asepresident, väga lühidalt. Te kindlasti olete kuulnud seda müra, mida tekitas Euroopa Keskpanga jõukuse öö, ähm, äh, uuring. kas EKP seisukoht ongi, et majapidamised Hispaanias, Itaalias, Portugalis, Kreekas on palju rikkamad kui Saksamaa keskmised majapidamised? suur tänu! Uh, thank you for your questions. Um, well, regarding the first uh, question um, to... suur tänu, esimene küsimus kõigepealt. ma kommenteerin ainult seda teist lahendust Küprose jaoks. nagu president Draghi oma viimasel pressikonverentsil ütles, siis esimene välja pakutud lahendus ei olnud just kõige taibukam. teine lahendus aga Need põhimõtted, mida seal elu rakendati, on kirjas ka direktiivi eelnõus, eeldatavasti jäävad nad ka viimasesse lõppversiooni alles. Küprose puhul oli olukord selline, et pankadel oli äh,, äh, pankade võlast väga vähe oli väärtpaberistatud, suur osa nende varadest olid lihtsalt hoiused. seetõttu ähm, pärast äh, aktsionäre järjekorras üsna kiiresti jõutigi ähm, tagatiseta hoiusteni. aga see, sellised sammud tulevad ka kõik Drive'i direktiivist ning probleem oli siis selles, milline, et millise oli nende pankade ülesehitus. ning samuti oli problemaatiline muidugi pankade suurus äh, võrreldes riigi SKP-ga. seetõttu ei piisanud sellest, et lihtsalt laenata riigile, et nad rekapitaliseeriks panku, sest pangad olid liiga suured võrreldes äh, riigi endaga Need olid need kaks spetsiifilist aspekti Küprose puhul, mis olid ka juhtunu aluseks. ja mis puudutab seda uuringut, siis mul on vaja palju rohkem kui see üks minut, mis mul on aega järele jäänud vastuseks paljusid aspekte seal juba selgitati, see puudutas majapidamiste suurust, seda, kas kinnisvara omatakse või mitte, kui ka välja jätta kinnisvara, siis see vahe ei ole nii suur ja nii edasi. niisiis, üksikasju on tohutult. samuti oleks mõistlik ära märkida, et tegemist oli kollektiivse projektiga, aga kollektiivse projektiga ainult selles mõttes, et me leppisime kokku uuringu küsimustes ning siis kõik äh, keskpangad ise viisid oma kodumaal need küsitlused läbi, mitte ei teinud seda Euroopa Keskpank. samuti oli see uuring vabatahtlik. see tähendas, et inimesed pidid vabatahtlikult öö, ähm, deklareerima, millised on nende varad. see kõik no, on siis metodoloogia osa. seetõttu tuleb vaadata õiget konteksti. ja viimane kommentaar. keegi ei tohiks majapidamiste, erinevate suurustega majapidamiste jõukust segamini ajada riikide enda jõukusega. suur tänu! no I, I think they've put mulle tundub, et küsimusi on siin natukene rohkem esitatud, kui meil siin kirjas oli ning järgmisena on siis Rahvaparteil Jean-Paul Gauzes, palun. aitäh! Äh, loodetavasti lasete mul teha seda, mida täna hommikulgi. Äh, lasete mul rääkida, mul on äh, kaks küsimust, need ei ole küll väga poleemilised, aga siiski. kõigepealt Äh, milline meeleolu valitseb praegu Keskpangas äh, seoses institutsioonide vaheliste äh, lepinguteemaliste kõnelustega? me näiteks oleme saatnud teie juhatusele kirja, mis puudutab demokraatlikku kontrolli ja kui te vastate mulle kirjalikult, siis ei ole mul midagi selle vastu, aga teine, siis me kõnelesime nüüd juba Küprosest Äh, kui Küprose äh, teema esmakordselt tõstatus, ma ütlesin, et komisjon ei olnud eriti val-, äh, valvas, aga mida te arvate härra Barroso hoiakust praegu, ähm, mis tal on nende reformide suhtes, mida viiakse läbi näiteks Euroopa poolaastast ja kas ei teki siin oht, et et ähm, meid tabavad jälle üllatused äh, lähitulevikus, et ühe või teise suure riigi majandus on sellises olukorras, nagu ta on. suur aitäh selle küsimuse eest. Äh, mis puudutab teie esimest küsimust, siis ma võin ainult iseenda nimel kõnelda. ja ma arvan, äh, et minu isiklik seisukoht äh, peegeldab ka teise, teiste keskpanga äh, liikmete äh, seisukohta, nimelt me austame täielikult seda, mis määruses praegu kirjas on ja seda ma ütlesin ka oma sissejuhatavas sõnavõtus. me oleme täiesti avatud, me tahame olla väga läbipaistvad, me soovime väga läbipaistvat dialoogi parlamendiga selleks, et me saavutaksime tõesti kokkuleppe Äh, selles osas, mida see määrus ette näeb. Äh, nii et Euroopa Parlament äh, tõepoolest saaks teostada oma ülesandeid, teostada demokraatlikku kontrolli ja pangandusjärelevalvet niisiis selles osas meil mingit probleemi ei ole ja ma olen täiesti kindel, et et eh, eelseisvad eh, kõnelused seda eh, suhtumist kinnitavad. nüüd, mis puudutab teie teist küsimust, ma ei ole päris kindel, et ma sain aru kõigist nendest asjadest, millele te vihjasite. see, kõnelesite suurtest riikidest, mis võivad sattuda probleemidesse ja mulle tundub, et et see küsimus, mida me siiani oleme ar-, Äh, arutanud, on rohkem seotud nende riikidega, mis juba on probleemides. Äh, niisiis, ma ei ole äh, päris, päris kindel, kas ma sain teie küsimusest õigesti aru, aga tänaste arutelude käigus ma olen juba vastanud, et mis puudutab neid raskustes olevaid riike, siis nad peavad tagama võlgade jätkusuutlikkuse ja selle, et nad suudavad rahaturgudele tagasi tulla. ja, ja see on kõik, mis mul on öelda. jah, Jean-Paul Äh, ma täpsustaksin siis oma küsimust, äh, härra asepresident. Äh, on riike ja ühega ma olen väga hästi kursis, millel on väga raske kindlal kursil püsida. ja ma ei tea, võib-olla kõik läheb veel lõppkokkuvõttes hästi, aga aga näiteks nagu Renault juhatus ütleb, et jah, Renault'l on probleeme meie, äh, kuigi meie autode, müüdavate autode arv kasvab. niisiis, äh, küsimus on äh, selles, et, et me, härra Barroso suhtumine või märkused, mis, mida nad on praegu teinud. ta võib-olla tahab pehmendada neid struktuurireforme, mis, mida praegu läbi viiakse ja mida Keskpank asjast arvab, teil on kolmkümmend sekundit vastamiseks aega Äh, loomulikult ma ei saa vastata härra Barroso eest ja ma ei üritagi seda teha. aga äh, tahaksin äh, teile lihtsalt meelde tuletada, et kui vaadata neid fiskaalreegleid, nagu nad praegu on paika pandud, siis, siis stabiilsuspakti ennet-, teatav osa paneb rõhu just nimelt eh, defitsiidi kõrvaldamise, korrigeerimisele. niisiis, eh, me peame siin arvestama eh, päris mitmete asjadega ja need reeglid, mida komisjon praegu rakendab, need reeglid on tõesti muutunud väga keerulised, on väga palju juriidilisi vahendeid Äh, millega on paika pandud need reeglid, millest äh, fiskaalpoliitika juures tuleb kinni pidada, aga kahjuks mul ei ole aega põhjalikumalt vastata. kõne, kõnelejal ei ole mikrofoni, aga sõna saab äh, ALDE esindaja. aitäh, härra Konstantsio, et te siia tulite Te kõnelesite äh, mõni aeg äh, tagasi äh, rahaliitude toimimisest. ma tahan öelda sellest, et saja, et USA-s kulus sada viiskümmend aastat, et rahaliidu probleemid lahendada üheksakümnendatel aastatel eh, võib-olla keegi ei osanud ennustada, et Euroopa Liidu eh, raha, rahaliitu ootavad ees suured šokid ja mõned isegi prog-, prognoosisid, et, eh, et võib-olla see liit peaks olema paindlikum Äh, siiamaani me oleme aga, ei ole suutnud ühtegi šokki ennetada, me oleme reageerinud neile ainult pärast seda, kui nad on juba aset leidnud. keskpank ähm, on äh, teinud äh, suurt tööd, et valuutaliit, rahaliitu koos hoida, aga me ei saa niimoodi jupp-jupi haaval rahaliiduga edasi liituda, meil oleks olnud vaja neid šokke ette näha enne, kui me rahaliidu lõime, te olete võib-olla hea tulekahjude kustutaja, aga te ei suuda korralikke tule, tulekahju tõrjemeetmeid rakendada, nii et, et ma tahaksin küsida, et Eh, kas teil on eh, võimalik, eh, mida te saate teha selleks, et näiteks aruandekohustust parandada ja läbipaistvust ja, ja meil ei ole vaja oodata siin sada viiskümmend või kakssada viiskümmend aastat? tegemist on tõesti väga hea küsimusega, aga kõik on seotud nende perspektiividega, mida möödunud aasta tippkohtumisel paika pandi me oleme praegu lõpule viimas rahaliidu institutsionaalset struktuuri. esialgselt äh, äh, meil mingeid väga, väga selgeid plaane tegelikult rahaliidu osas ei olnudki, me tuginesime tollasele majanduslikule mõtlemisele äh, me ei arvanud tollal, et äh, rahandussüsteem võib äh, meie riikides põhjustada mingeid suuri probleeme, sellised probleemid võisid juhtuda ainult arengumaades ning me arvasime, et süsteem suudab ennast ise korrigeerida ja ebastabiilsus tuleb ainult äh, avalikust sektorist ja seetõttu me siis lõimegi rahaliidu, kus meil on ühtne, ühtne valuuta ja keskpank mis toimib siis nii-öelda fiskaalpidurina ja ei midagi muud. ning pärast neid äh, suuri šokke, pärast äh, ülemaailmset finantskriisi, äh, pärast sellist suurt kriisi me oleme siis näinud, et nendest meetmetest, mida me alguses kehtestamisi ei piisanud ning nagu see, nagu te ütlesite, me oleme tõesti üritanud siis olukorda parandada, oleme oma rahaliidu struktuuri üritanud muuta ja korrigeerida, aga Äh, kõige olulisem on siiski, et me viiksime ellu selle, mida möödunud aastal tippkohtumisel otsustati, me peame looma pangandusliidu, mis tõesti aitab lahendada neid väga olusaid probleeme ja probleeme, mis praegu on olulised ka lühiajaliste, lühiajalises perspektiivis tulevikus peame rohkem pöörama tähelepanu ka fiskaalliidule ja alles siis, kui me selle uue institutsionaalse struktuuri oleme paika saanud, saame lahendada ka kõik need fundamentaalsed probleemid ja luua tingimused siis rahaliidu ladusaks toimimiseks. aitäh ning aitäh, et te olite nõus siia kauemaks jääma Äh, probleem on selles, et me ei suuda kunagi õigel ajal al alustada ja alguses läheb ikka veerand tundi kaduma. niisiis, ja praegu meil toimus siis äh, esimene mõttevahetus äh, selle aastaaruande teemal ja kahekümne neljandal juunil siis tutvustatakse esimest korda raporti eelnõud ja kui härra Pitella tahab veel ühte arutelu korraldada, siis palun võtke ühendust sekretäriaadiga muudatuste Eh, tähtaeg on kümnes juuli ning vaatame neid läbi kuueteistkümnendal septembril ja hääletame kahekümne kolmandal septembril ning oktoobris eh, läheb see asi siis eh, täiskogule, oktoobri teisele täiskogule. niisiis, sellega oleme selle arutelu lõpetanud ja mõne minuti pärast jätkame hääletusega. niisiis ma oletan, et hääletuspaberid on kõigile välja jagatud ja me jätkame siis paari minuti pärast. okei okay,, I m sorry. nii, kallid kolleegid. paraku oleme nüüd natuke ajaga hilja peale jäänud, aga mulle tundus, et arutelu oli äärmiselt oluline. nüüd aga mulle tundub, et me peame siis viima läbi esimehe teadaanded, need siis kolmepoolsed äh, läbirääkimised, mis puudutavad ähm, hüpoteegide direktiivis oli kahekümne seitsmendal aprillil ning me jõudsime kokkuleppele kõikides küsimustes, välja arvatud üks, ning see puudutas uusi sätteid, äh, millega tuli välja parlament, mis puudutavad välisvaluuta laene ning äh, avalikustamine ning üks äh, lahtine küsimus on see, et liikmesriigid peavad äh, teatama sellest, kuidas nad on äh, kooskõlas ähm, direktiiviga ning finantsteenuste puhul oleme rääkinud, et äh, peab olema võimalik küsida juhtumipõhiselt lisainformatsiooni niimoodi, et siis Euroopa Liidu järelevalveasutused saavad töötada nii, nagu vaja. ning me oleme nõukogule seda juba väga selgesõnaliselt teada andnud, me loodame, et see küsimus laheneb nii eh, kiiresti kui võimalik, nii et eh, komisjoni eh, informeeritakse siis tulevikus nii, nagu peab. mis puudutab turu väärkasutamise direktiivi, siis kahekümne kolmandal aprillil me arutasime reguleerimisala erandeid ning äh, me saavutasime väga head, äh, häid edusamme mõningate teemade puhul, peame me vaatama, äh, kuidas me jõuame ühisele seisukohale ning me paluksime, et komisjoni tehniline töörühm tuleks välja uute ettepanekutega, kolm kolmepoolset äh, läbirääkimisvooru on veel juunikuul sees toimumas ning mõistagi on see kõik seotud äh, MIFID-i ja mingi MIFIRiga. ning nüüd aga läheme päevakorrapunkti kolm juurde, mis on siis komisjoni konsulteerimine kodukorraleegri seitsmekümne alusel me kindlasti mõistame kõik, milles asi on, me oleme kompromiss äh, Äh, kompromissini jõudnud siis äh, stabiilsusmehhanismi ajal ning äh, kaheksateistkümnendal aprillil saadeti lah-, saadeti laiali kiri ning mõlema määrus ja konsolideeritud tekst on laiali saadetud kõikidele EKONi liikmetele ning samuti samuti on meil siin praegu lahtised küsimused, mille üle peab läbirääkimisi pidama, need on institutsioonide vahelised kokkulepped ähm, Euroopa äh, Keskpanga puhul, mõningad äh, läbipaistvusnõuded ning infonõuded, äh, mis on välja jäetud praegusest määrusest endast, kuid see on osa paketist, kui nii võib öelda enne kui me saame täiel rinnal edasi minna siis. kuid need äh, läbirääkimised äh, äh, siis õnnestuvad ning mina tahaksin seitsmekümnenda kodukorra artikli puhul komisjoni, komisjoni, tahaksin komisjoni teavi, teavitada sellest, mis toimus. Mariann, palun. kallid kolleegid, nagu juba proua esimees ähm, meile, teile selgitas, siis me jõudsime kokkuleppeni ning siis äh, me peame seda hääletama mandaadi üle ning me jõudsime siis kokkuleppele vähemalt siis nõukoguga pärast väga mitmeid läbirääkimis, kolmepoolseid läbirääkimisvoorusid, mis olid väga keerulised ning ma tahaksin õnnitleda kõiki variraportööre nii EBA kui SSM-i poolt, sellepärast et me saime ühtse paketini läbi räägitud, ma tahaksin õnnitleda ka sekretäriaadi, kes tegi väga head tööd ning komisjoni personal samuti aitas meil välja töötada head tekstid. see, läbirääkimised ei olnud lihtsad, kuid lõpuks me saavutasime edu ning me peame endale tunnistama seda, et see õiguspakett on selline, mis, millega me teeme väga äh, suure sammu edasi pangaliidu suunas. meil on veel praegu teisigi lahtiseid toimikuid, kuid suur samm on edasi tehtud, me saame finantsstabiilsust parandada ning me saame vältida tulevikus paljud probleeme ning kas anda majandusele paremad võimalused toibumiseks ning samuti saame ka taastada usalduse. selle paketiga me saavutame seda, et me paneme ka paika tingimused, millega on võimalik Euroopa stabiilsusmehhanismi abil rekapitaliseerida panka otseselt, seega me lõpetame sellise nõiaringi eh, riigi ähm, riigi raha ning pankade vahel ning me ootame äh, siis, see toimub siis ka sellealane nõukogu suvel. ning äh, ülejäänud äh, pangaliidu aspektide puhul tullakse välja ka uute ettepanekutega ning selline õiguspakett äh, annab meile aluse, annab meile aluse, mille pealt edasi töötada ning kõik need toimikud äh, ja nendega töö näitab seda, et äh, demokraatlikud otsused on võimalikud ning demokraatia ei pidurda edasiminekut ning paari kuu jooksul me suutsime välja töötada oma komisjonis raport, samuti, me olime väga heas koostöös ka äh, variraportööridega ning äh, paari kuu jooksul me töötasime välja siis raportid, tegime koostööd nõukoguga ning teema ei olnud sugugi lihtne. nüüd aga oleme valmis uue õiguspaketiga siin on väga mitmeid aspekte veel, äh, mida tegema peab, me peame hääletama seda täiskogul. nii nagu esimees juba ütles, on ka toimumas äh, institutsioonide, institutsioonide vaheline koostöö, me alustame siis ka läbirääkimisi Euroopa Keskpangaga, me tehaksime niimoodi, et, et läbipaistvus ning aruandluskohustus oleks ka rakendatud ning äh, need äh, vajalikud õigused peavad olema ning Euroopa Keskpank peab olema sama vastutustundlik kui meiegi ning sellega ma praegu piirdungi. läbirääkimisel me jäime kindlaks nendele suunistele, mis me paika panime oma töö alguses. kontroll ning kvalitatiivne järelevalve, mille Euroopa Keskpangale leviakse, ning siseturuga seotud järelevalvemehhanismid eurotsooni riikidele on see kohustuslik, kuid teistele riikidele on see vabatahtlik ning me peame muutma atraktiivseks selle mehhanismiga ühinemine ning me tahaksime anda neile samad õigused see pidi olema esitlus, kõigil on tekst tegelikult juba olemas, ma vabandan, et ma ta-, teid siin praegu öö, äh, Äh, takistan kõnelemast, kuid tegelikult äh, peaksite piirduma lühemalt. aitäh, ma võtangi oma kõne nüüd kokku. Need, äh, kes trioloogile ei tulnud, läbi lugeda kogu see dokumendi hunnik on äärmiselt keeruline, aega on tegelikult vähe, aga ma annan neile siis aja selleks, et nad saaks selle läbi lugeda, ma tänan kõiki hea koostöö eest ning see hea koostöö võimaldas seda, et meil oleks hea kvalitatiivne töö. Sven, palun. Ich mach's wirklich ganz kurz, ich will die Geiselhaft aller der Abstimmung hier. aitäh. ma ei tahaks nüüd aega liialt ära võtta hääletamiselt oma sõnavõtuga, aga võid mulle öelda kolme asja. esiteks, mina leian, et on äärmiselt vastutustundlik äh, see, et me oleme väga kiiresti rääkinud äh, sellest, mis on äh, praegu toimunud, äh, et me oleme jõudnud hea tulemusele, meil on palju rohkem õigusi nüüd järelevalves ja kontrollis, Euroopa Parlamendil on meil ju rohkem demokraatlikku kontrolli. ning äh, seda siis võrreldes kõikide riiklike parlamentidega praktilisel tasandil ning selle üle peame me uhked olema ning äh, me läheme edasi ka institutsioonide vahelise kokkuleppega. oluline on see, et me läheme ka edasi järgnevate sammadega, sellepärast et kõik see, mis me nagu saavutanud oleme, ei tähenda nüüd seda, et järelevalvet ei peaks toimuma. me ei pea siis äh, ülejäänud etappe vahele jätma. väga oluline on ka see, et äh, parlament teavitaks äh, Äh, nendest uudistest. Äh, meie oleme selle poolt, et äh, pangaliit toimuks. meil on hääletamisreeglid paika pandud, mis on viinud selleni, et me oleme kinnitanud neid asju, mida me tegelikult ei taha, aga kõigil peab olema oma vastutus. Euroopast on toimumas see, et pärast reformide läbiviimist vaadati üle ka eh, järelevalvesüsteem ning analüüsiga minnakse edasi eh, ning me peame kõiki andmeid analüüsima niimoodi, et eh, kompromiss oleks meile aktsepteeritav. mõned jaoks oli väga keeruline seda teha, kuid me vaatame üleüldist tulemust, siis me peame panema paika siin pluss, plussi, sest me saame parema demokraatliku järelevalve Euroopasse ning äh, me peame ka mõningaid kompromisse õigustama selles äh, valdkonnas. aitäh. Äh, see on nüüd üks nendest asjadest, mis tuleb teemana vahele, aga aega meil tegelikult selleks ei ole, tegelikult me peaksime selle teema jaoks andma vähemalt pool tundi, sest tegemist on väga olulise teemaga. paraku me ei saanud seekord seda teha. nüüd aga saame käega märkuandmisega seda teha, nimelt siis see, et kas me peaksime täiskogule edasi minema, ma saan nüüd üksikasjalikult mõni teine kord selgitada seda, kuidas me täiskogul hääletame. võib-olla teeme siis ka osade kaupa hääletamist või kuidagi teistmoodi, see kõik sellest, kuidas läbirääkimised lähevad institutsioonide vahelise kokkuleppega, kuid kindlasti ma annan teile sellest ka teada. põhimõtteliselt aga, kas need, kes on selle poolt, et kompromissiga peaks edasi minema, minema täiskogule, palun andke märku, kes on poolt. okei okay,, any again? kas keegi on vastu? erapooletud? on erapooletuid? me tegelikult ju ei loe neid kokku ju. nii et äh, tänan teid kõiki, nüüd aga läheme edasi. millega me läheme edasi? no, nine. No, nine is postponed. üheksas on edasi lükatud, see oli Gunnari ähm, raport, nüüd aga oleme päevakorrapunkti kümme juures. ei, me muudame seda, me hääletame kõigepealt üheteistkümnendat äh, päevakorrapunkti iga-aastane maksuraport, kuidas kasutada ära Euroopa Liidu potentsiaali majanduskasvu edendamiseks. Ready to go annual tax report. Check, check. Do, um, Can we have a check of the votes? I haven't got my own voting card, so there'll be one. nii et pange valmis oma hääletuskaardid. kas kellelgi on veel puudu hääletuskaart? kas te olete kindel, et kui on äh, jutt äh, maksudest kõrvalehoidmises, et te kogu aeg toetate ALDE positsiooni? I still count as Aldi on the, on the numbers <laughs> mina kuulun küll numbriliselt ju ALDE hulka. okei, um, well we have got thirty six cards plugged in. kolmkümmend kuus kaarti on sisse pandud, kolmkümmend kaks nuppu vajutatud. nii, lõpetame selle hääletuse, kakskümmend kaheksa on rahul, seitse mitte. keegi ei ole rahulolematu, seitse ei tea. kõigepealt eh, pealkiri, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud vabandust, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend viis, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N. kas te soovite kontrollida? kontrollime muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa. No, seventy-eight. Seventy-eight, we are checking seventy-eight. kontrollime seitsmekümne kaheksandat, kas kõik on hääletanud? minu poolt ka veel pluss juurde seega tagasi lükatud kaheksateist üheksateistkümne vastu. vabandust. fraktsioonide lugemine praegu ilmselt ei tööta. kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. algne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime teist osa. siia tuleb üks lisa vastuhääl juurde. kaks inimest on veel hääletada. lõpetan hääletamise ja kolmteist kahekümne kolme vastu tagasi lükatud. sada kaksteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud. kontrollime, sada kolmkümmend üks. Seventy voted. Well, it doesn't make any difference. kas kõik on hääletanud? ja seitseteist poolt, üheksateist vastu, tagasi lükatud, ükskõik mida mina siin ka ei teeks. ka sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kui soovite, võin kontrollida. võib-olla, et oli üsna tasavägine, üks lisapoolthääl ka minu poolt. kaks inimest ei ole veel hääletanud. lõpetan hääletuse kakskümmend üks kolmeteistkümne vastu. tõesti vastu võetud kompromiss kaksik V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. vabandust unustage see hääletus ära, see langes juba ära. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kui ma selle nüüd üles ka leian. siin on öeldud järgmisena muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, aga ma ei leia seda üles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 kõigepealt üheskoos kõik äh, põhjenduspunktid ja viited välja arvatud seitsmes, kes on poolt? vastu, erapooletud, kõik on need vastu võetud. seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, see on vist ka vastu võetud. kontrollime seitsmendat, kui soovite minu poolt üks lisa poolthääl. kas kõik on hääletanud? lõpetan hääletamise. seega kakskümmend poolt ja seitseteist vastu, vastu võetud. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. seda vist tuleks kontrollida, kahekümne kolmas Keep voting. Okay, votes closed, one extra to add in favor. üks lisapoolthääl ka veel juurde. oi, ma ei tea, miks me üldse kontrollisime kakskümmend üheksa poolt. kompromiss D poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja lõpetuseks ka kakskümmend kaheksa muudatusettepanek suulise muudatusettepanekuga Te olete vastu omaenda suulisele muudatusettepanekule. olgu, sellisel juhul hääletame algset muudatusettepanekut kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend viis suulise muudatusettepanekuga. siin ollakse vastu suulisele muudatusettepanekule, seega algne kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. elektrooniliselt hääletame nüüd lõppteksti. hääletamine on alanud. üks lisapoolthääl ka minu poolt. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. kolmkümmend seitse seega poolt, üks vastu ja üks erapooletu suur tänu! ja järgmisena päevakorrapunkt üksteist ja hääletusnimekirigi on mul olemas. kas olete kohe valmis hääletama? muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, algne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend poolt, vastu see on natukene segadust tekitav, kontrollime Right, one extra to add in favor. üks lisapoolthääl veel, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. kakskümmend poolt, kaheksateist vastu. seega vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm A suuliselt muudetud, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pealkiri poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek üheksakümnele, see on keeleline. hääletame ju muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kahes osas lõige seitse A suuliselt muudetud. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm suuliselt muudetud, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Al-, äh, teine pealkiri poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime saja viiendat All are compatible, so you can carry on. Has everybody voted? Votes closed hääletamine on lõppenud, hääletus vastu võetud, sada kuus poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse poolt. vastu, kontrollime saja seitsmendat. One more to add against when it happens. Has everybody voted? I am closing the vote. hääletus on lõppenud see on vastu võetud kakskümmend, kaheksateistkümne vastu, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. väga tore telefonihelin, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud. ma olen nüüd segaduses selle telefonihelina pärast sada üheksa kontrollime. üks lisapoolthääl ka veel. hääletage aga. kolm inimest veel. nii, lõpetan hääletamise. tagasi lükatud. üsna põhjalikult, sada kümme, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üksteist poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pealkiri kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Hash poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa on tagasi võetud, kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 üks lisavastuhääl ka minu poolt tagasi lükatud, seitseteist poolt, kakskümmend üks vastu, sada viiskümmend kaks poolt. Jean-Paul. kuskil on telefon, mis segab prantsuse tõlkekanalit. okei, okei, right, okei okay,, so phones away from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 vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, esialgne tekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, esialgne tekst poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend üks suulise muudatusega poolt, vastu erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga käsi eriti hästi ei tõstetud. kontrollime. üks inimene peaks, üks vastuhääl lisaks, nii, kas kõik on nüüd hääletanud, hääletus on siis lõppenud, tagasi lükatud neliteist kahekümne ühe vastu ja nüüd hääletame esialgset muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud. näib, et see võeti vastu, niisiis esialgne muudatus on vastu võetud. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et see võeti ka vastu, sada üheksakümmend neli poolt,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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, pealkiri viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, artikkel kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kahesada kuu, kahtesada kuut, palun kas kõik on hääletanud, üks inimene peaks, nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud üheksateist seitsmeteistkümne vastu, kakssada seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, esialgne tekst poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss S poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend kolm poolt, kakssada kolmkümmend kolm poolt. alustame otsast peale, ütleb niisiis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd saame hääletada plokini siis äh, viited ja põhjenduspunkti kuni üheksani, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud niisiis äh, tsitaat äh, üheksa eraldi, muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, äh, muudatus viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss U poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss V poolt,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 kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa koos suulise muudatusega poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, arvamused TV1 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV2 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV3 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV4 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV5 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV6 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud TV9 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV11 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV12 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV15 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TV16 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV19 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, TV20 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kont kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kond seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kond kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kond üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu. ei ole selge tulemus, kontrollime, kakskümmend kaks üks poolthääl lisaks, hääletus on lõppenud. niisiis, vastu võetud kuusteist viieteistkümnele, minu, minu tõttu vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu. tulemus ei ole selge, kakskümmend kuus, kontrollime palun üks poolthääl lisaks ja siis on hääletus lõppenud, vastu võetud üheksateist viieteistkümne vastu, kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. jah, Udo äh, ma tahaksin öelda, et kindluse mõttes kontrolliks, mis juhtus muudatusega kakssada kakskümmend viis. see on lehel kuusteist. ma tahaksin olla kindel, me läksime sealt väga kiiresti kuidagi üle, ma tahan olla kindel, et kõik asi, kõik on õige. lehekülg kuusteist, kakssada kakskümmend viis. Good yeah.. Two, two, which one was that? sellel lehel sellist muudatust ei ole, ütleb proua Pauls. ja aga jah, see võeti vastu. ja nüüd äh, tekst muudetud kujul elektrooniline hääletus. ja üks poolthääl lisaks. kolm inimest, kaks, kas keegi tahab veel hääletada, nüüd on hääletus lõppenud kakskümmend üheksa poolt, üks vastu ja kaks erapooletut. suur aitäh! You know. tahaksin teile teatada, et homme alustame kell kümme. niisiis, kell kümme homme. palun tulge natukene varem kohale, et me saaksime kell kümme alustada, muidu meil läheb volinikuga aega kaduma. niisiis, tegelikult tulge üheksa nelikümmend viis kohale.